okay. Good morning. Good mo- tere hommikust! We'll now uh, proceed. Lähme edasi oma istungiga, kolleegid, ja ees on päevakorrapunkt number viisteist, määrus äh, muutmine reitinguagentuuride osas ja vaatame läbi siis täna muudatusettepanekud ja annaksin hea meelega sõna meie raportöörile härra Domenicile Pole hullu, ütleb äh, härra Domenici. kohal on ainult kaks variraportööri. äkki me võiksime mõned minutid ära oodata äh, härra Gozessi, proua esinejana ütleb, et härra Gozess on veel ühel teisel kohtumisel, et võiksime alustada praegu Rahvaparteid, ei ole liberaalid, on Philippe, nagu ma aru saan, esindab täna Pascali, Ashley on kohal nii et kolm fraktsiooni on esindatud ja ette valmistanud äh, ja Jean-Paul ütles, et hakake pihta. no väga hea, läheme siis äh, asja juurde. ma arvan, et äh, meil on piisavalt aega, et täna sellest asjast rääkida ja võib-olla ei lähegi selleks nii palju aega aga enne, kui teised jõuavad siis kohale, tahaksin ma juba, kui lubate, alustada. kõigepealt, äh, kõigepealt äh, tahaksin ma tänada variraportööre ning äh, neid komisjoni liikmeid, kes omalt poolt samuti muudatusettepanekuid esitasid sellesse raportisse esitatud on üsna mitu muudatusettepanekut ja ma loodan, et pärast tänast arutelu on võimalik teha öö, tööd, mis päädiks siis kompromissmuudatusettepanekute esitamisega ja kujuneks välja selge seisukohavõtt Euroopa Parlamendi poolt ähm, uue reitinguagentuure puudutava seadusandluse kohta. kõigepealt äh, tahaksin ma jagada selle raporti teemat kahte ossa äh, ja vastavalt muudatusettepanekutele Äh, mul on mõned küsimused, kuus umbes, teised võivad neid muidugi lisada ja võime siis osasid teemasid äh, täiendada. kõigepealt kolm punkti on minu meelest eriti olulised ja mis võib-olla on natukene suuremaid raskusi tekitavad ja vasturääkivusi. see puudutab äh, riigivõla Äh, hindamist Euroopa Liidus ja tsiviilvastutus reitinguagentuuride puhul. lisaks sellele veel kolm punkti, millele ma keskenduksin siis pärastpoole, puudutab see metodoloogiat ning äh, huvide konflikti ja ma arvan, et siin võib-olla leiame me konsensuse natukene kiiremini kõigepealt laskumata üldaruteludesse minna kohe siis selle riigivõla reitingu juurde. ma olen nimelt seisukohal, et äh, uus määr, äh, määrus võiks olla iseenesest suhteliselt suur äh, edasiminek äh, reitinguagentuuride valdkonnas, kui äh, me lahendame tõhusalt ära selles ka riigivõla reitingu küsimuse, ehk teisisõnu, kas kuidagi on reguleeritud reitingute andmine, millega ju oluliselt muudet-, mõjutatakse Euroopa Liidu liikmesriikide usaldusväärsust turgudel. ma tahaksin paari sõnaga oma seisukohta raportöörina põhjendada, et äh, nimelt äh, nimelt, et äh, ma tahaksin siis keelustada need reitingud riigivõla kohta, mida ei ole tellitud Äh, seda me oleme läbi äh, arutanud koos äh, teiste variraportööridega, kes on esitanud teatavaid kõhklusi selle keelu kohta ja see on võib-olla legitiimne, et nad kõhklevad, kuid ma tahaksin täpsemalt siiski selgitada oma seisukohti mitte selleks, et kellelegi midagi peale suruda, mitte selleks, et äh, mina selles lahingus peale jääksin, vaid ma tahtsin natukene äh, äh, täpsustada seda, milleks mina pean seda sobivaks lahenduseks. nimelt riigivõla reitingud on suhteliselt spetsiifiline valdkond riigivõlale antav reiting äh, on väga mõjuvõimas ja see mõju ei ole mõõdetav teiste äh, reitingu alla minevate finantsinstrumentidega ja nendele omandatava mõjuga. riigivõla äh, reiting mõjutab otseselt riigi positsioone. see ettepanek, et me peaksime keelama sellised riigivõla reitingud, mida ei ole tellitud, on tegelikult äh, seotud ühe teise ettepanekuga, nimelt Euroopa reitinguagentuuride loomise ettepanek, tegemist oleks sõltumatu reitinguagentuuriga ja tema eesmärk oleks siis just nimelt riigivõla reitinguid anda. on kel-, kolleege, kes on esitanud selles osas selgeid vastuväiteid ja nende vastuväidetega ma kavatsen arvestada. nimelt kolleegid arvavad, et selline keeld äh, piiraks hindamise, reitingu andmise vabadust. jah, see vabadus on oluline, kuid mulle tundub, et siiski need argumendid väga ei pea vett hetkel, eriti kui me arvame, kui me võtame arvesse seda, et riigivõlg on spetsiifiline äh, finantstoode äh, nii-öelda äh,, mida reitinguagentuurid hindavad ja ma arvan, et kõike ei saa alati taandada vabadusele tegutseda ning riigil äh, võiks lasuda siiski vabadus, et kas nad tahavad äh, lisareitingut ka äh, erasektoris tegut-, nii-öelda erainves-, reitinguagentuurist või ainult siis sellest sõltumatust Euroopa reitinguagentuurist. minu meelest on see väga, väga oluline küsimus. sellepärast, et investoritele jõuab ju info sõltumatu ja isese, sõltumatult ja iseseisvalt reitinguagentuurilt, mis luuakse niikuinii ning investoritel on alati võimalus ka erareitinguagentuuri poole pöörduda selleks, et äh, palu-, tellida neilt siis äh, reiting ka riigivõla puhul. aga minu meelest on tegemist kindlasti küsimusega, millele tuleks võib-olla ka teisest vaatevinklist vaadata. nimelt on täiesti võimalik, et me lükkame tagasi selle keelu, aga see ei vähenda meie võimalusi luua sõltumatu reitinguagentuur, ma kordan ennast, ja kes oleks siis lisanduseks kõikidele Euroopa reitinguagentuuridele, mis praegu juba tegutsevad ja nemad keskenduksid ainult riigivõla reitingu andmisele ja teeniksid nii-öelda siis äh, Euroopa Liidu liikmesriike ja selles mõttes äh, on äh, kolleeg Feijo esitanud Äh, väga huvitava muudatusettepaneku kolmsada kaheksakümmend, sada kaheksakümmend. nimelt siis äh, Euroopa äh, võlaasutuse võimalikkuse kohta, seda ma toetaksin põhimõtteliselt. ma tahaksin rõhutada ka seda, et äh, väga oluline on see, et äh, selliste asutuste vastutuskohustus oleks kindlasti paigas ja et nad oleksid usaldusväärsed ja tegutseksid läbipaistvalt. ja see on äh, väga oluline, et nad saaksid tegutseda nii avaliku sektori kui ka erasektori jaoks. mis nüüd otseselt puudutab sellise asutuse loomist ja mis äh, sel, need ülesanded endale kanda võtaks siin ma arvan, Euroopa Keskpangal on siin väga oluline roll mängida. E, sel, niimoodi sain ma aru eile ka Mario Draghist, Euroopa Keskpanga presidendist, kui me rääkisime e, temaga rahandusalase dialoogi e, raames parlament peaks äh, suutma siis, kui tehakse vastasisulised ettepanekud, kolme nädala jooksul reageerida nendele ettepanekutele, mis ma tahtsin öelda? mis puudutab praegust äh, olukorda, siis Euroopa Keskpank ja keskpankade süsteem see on äh, väga oluline selleks, et hinnata riigivõla küsimust, millele viidatakse osades ettepanekutes, äh, mis on esitatud. ja selles mõttes äh, arvan ma, et äh, ära kasutada praeguseid teadmisi ning riiklike keskpankade süsteem võiks olla väga suureks ähm, järjepidevuse tagajaks. Euroopa institutsioonid peavad välja arendama oma äh, konkreetsed kriteeriumid ähm, reitingute andmiseks. nii nagu äh, on öeldud ka üsna mitmes äh, muudatusettepanekus mulle tundub, et ähm, mitmekesisus võiks endaga kaasa tuua teatavad leevendavad äh, efektid, äh, mis oleksid oma iseloomult tsüklilised. ja võib-olla laheneks äh, mõnedki riigivõlaga varem esinenud probleemid. kuid sellega seoses on siiski väga oluline mitte unustada kompromissettepanekuid, mis tuleb äh, leida, kuivõrd muudatusettepanekuid on väga palju. Need on muudatusettepanekud, äh, mis viitavad äh, ka juba ennetavale kalendrile ja sellele, kuidas äh, riigivõla reitingud võib-olla reitinguagentuuride vahel ära jagada. nii palju siis riigivõlast ja, ja, ja reitinguagentuuridest. ma loodan, et minu äh, sõnavõtt selgitas natukene seda, millised on erinevad argumendid ja kindlasti need muudatusettepanekud, mis on esitatud, võivad olla os-, oluline osa kompromissist. tuleksin aga nüüd teise punkti juurde, mis võib-olla on veidi problemaatilisem äh, ja on juba tekitanud väga tõsiseid vasturääkivusi. viitan siin äh, rotatsiooni põhimõttele. üsna mitu äh, mu kolleegi on teinud ettepaneku et äh, et komisjoni ettepanekuid rotatsiooni põhimõtte osas ei võetaks vastu ma olen nõus äh, sellega, et sõnastus äh, komisjoni tekstis on natukene õnnetu. nagu nad praegu ette panevad äh, selle määruse eelnõu kohta. siin on nimelt liiga keerukas see sõnastus olnud ja väga raskelt loetav on see. aga sellegipoolest arvan ma, et meie ülesanne parlamendina on teha omapoolseid jõupingutusi selleks, et äh, tulla välja võimaliku alternatiivse lahendusega, kui meile see põhimõte ei meeldi, aga et see äh, põhimõtteline põhimõtte alus äh, jääks alles, nii nagu komisjon seda oma ettepanekus ette nägi. samal ajal oleks võimalik turud võib-olla natukene rohkem avada ja tagada suurem konkurents, mida hetkel ei ole ja ma arvan, et selle äh, ülesandele me peaksime kuidagi reageerima. ja see tähendab seda, et minu meelest on kaks võimalikku lähenemist nüüd. kõigepealt esimene, mille on esitanud mõned minu kolleegid Sharon Bowles ja tema muudatusettepanekud, aga ka Thomas Mann ühesõnaga ette, ja siis on ettepanekud, mis on tulnud nõukogult. nii et esimene variant siis oleks, et äh, me muudame rotatsiooniperioodi ja seame sellele teatavad tingimused. või kasutame ära äh, Jörgen Klute poolt ja teiste poolt äh, esitatud ettepanekud. nimelt, äh, et äh, vältida seda, et üks ja seesama emitent, et seda pidevalt kõiki tema võlainstrumente hindab üks ja seesama reitinguagentuur vähemalt nii on selle ette näinud komisjon, et sellel oleks teatavad piirangud teine lähenemine oleks välja kujundada siis täiesti alternatiivne süsteem, nagu ma ütlesin alguses, selle eesmärgid jääks samaks, nii nagu rotatsiooni põhimõttel on, aga kombineeritakse siis erinevad kolleegide poolsed ettepanekud. kakssada seitsekümmend neli muudatusettepanek, kus viidatakse hankemenet-, protseduuridele reitinguagentuuride äh, valimisel või näiteks kaks, kahesaja kuuekümne viies Ashley Foxi muudatusettepanek äh, äh, konkurentsi kohta kakssada seitsekümmend kaheksa Wolf Klintsilt samamoodi puudutab seda reitinguagentuuri, seda rotatsiooniperioodi ja seda, et võib-olla peaks selle võimaluse avaldama ka väikestele reitinguagentuuridele ja loomulikult äh, oleks vaja natukene paremini ära defineerida, et mis asi ikkagi siis on väike, väiksemat äh, mõõtu reitinguagentuur. ja selles mõttes võiksime me selle variandi puhul võib-olla mõelda ka sellele, et äh, me seame reitinguagentuurile teatavad tasud nii et äh, need on need kaks võimalust, äh, mille vahel me võime siis valida. osalt siis lähtuksime komisjoni esialgsest ettepanekust ikkagi ja teeks ja võtaksime vastu mõned ettepanekud, mille kolleegid on esitanud, teisalt otsiksime aga alternatiivseid lahendusi, äh, üritades samal ajal eesmärki siis mitte silmist kaotada ma selgitasin seda hetk tagasi, et äh, nendele on viidatud mitmes muudatusettepanekust ja nüüd jõuangi siit sujuvalt kolmanda raskuskoha juurde. Äh, see puudutab tsiviilkohustuse seadmist reitinguagentuuridele, tsiviilvastutuse võtmise võimaluse äh, väga mitu kolleegi on lihtsalt kogu selle mõte, et tõendamiskohustus äh, võiks olla ümber pööratud, tagasi. Äh, mina teeksin praegu ettepaneku äh, olla natukene ettevaatlikum. ma nimelt arvan, et kui palju vasturääkivusi see ka ei tekitaks, on tõendamiskohustuse ümberpööramise põhimõte selline, mis lasub ühel väga lihtsal kontseptsioonil. nimelt äh, me võime eeldada investori ja reitinguagentuuri vahel äh, liigub info asümmeetriliselt. ja kui agentuur võetakse tsiviilvastutusele, siis võib see olla piisavaks põhjenduseks, miks tõendamiskohustus ümber pöörata. üldiselt räägitud rääkides peaks see ettepanek äh, olema nii-öelda hoiatuseks reitinguagentuuridele ja neid heidutama, kuid äh, samas ma ei tahaks öelda, et see ettepanek peaks jääma täpselt nii, nagu see praegu komisjoni äh, ettepanekus sõnastatud on. ma tegelikult arvan, et me peaksime laskuma suurematesse detailidesse ja, ja kuidagi äh, paremini äh, seadma selle määrusesse nimelt, äh, miks mitte tuua sisse sellist põhimõtet, et reitinguagentuur, kes äh, on äh, käitunud lohakalt, võetaks vastutusele vastavalt lisa kolmes toodud kriteeriumite rikkumisele ja reitinguga agentuuridel peaks lasu, lasuma kohustus äh, Äh, toimida äh, seaduspäraselt äh, ja, ja korrapäraselt ning hea tahte alusel ja ei peaks lubama selliseid rikkumisi aga sellest on räägitud ka varem. teised aspektid, mis seda põhimõtet puudutavad. nimelt investor. kellel on piisavalt informatsiooni, võib vaatamata sellele, et tal teave on kõik olemas, leida, et reitinguagentuur on andnud sügavalt vale reitingu. kuigi ma muidugi eeldan, et reitinguagentuurid oma reitingu andmisel lähtuvad kõikidest äh, asjasse puutuvatest äh, faktidest, tõenditest ja nii edasi. me peame siin äh, tagama selle, et äh, reitinguagentuurid suudavad tõendada, et info, mida nad on oma reitingu koostamisel kasutanud, tulevad sõltumatutest ja usaldusväärsetest allikatest ja nüüd minu viimane punkt äh, reitinguagentuuri tõendamiskohustuse kohta, selle kohta, et nad peavad ise tõestama oma töö usaldusväärsust, miks ma sellele nii palju tähelepanu pööran praegu, on see, et ma tahan, et meie äh, Äh, ettepanek vastaks tead teistele seadusandlikele tekstidele ja loomulikult ärge, äh, seda ei tohi unustada. lisaks sellele arvan ma, et äh, tsiviilkohustuse korra kehtestamisalane ettepanek võiks tõesti hiljem kooruda välja märksa detailsemana ja toodaks sisse selgemalt piiritletud põhimõtted, näeks ette siis ka Äh, harmoneerimist äh, äh, kohtupädevuse mõttes ja et tuleb välja selgelt tuua see, et millises riigis millist seadusandlust kasutatakse selle tsiviilvastutusele võtmise korral ja loomulikult tuleb kindlaks teha see, et kellel see tõendamiskohustus lasub, kas reitinguagentuuril või reitingu tellijal ja loomulikult äh, järelevalveasutused ja siseriiklikud kohtusüsteemid äh, peavad seda ka omalt poolt tagama, see on äh, väga oluline infovahetuse osas. kolmandaks nüüd proportsionaalse vastutuse põhimõte. see tähendaks siis seda, et vastutuskohustus äh, Ähm, vahetub osapoolte vahel vastavalt äh, konkreetsele juhtumile, sõltub see sellest, kes on süüdi, kas agentuur äh, või info edastaja, äh, kui suurte kahjudega on tegemist konkreetse juhtumi puhul ja nii edasi. Need on siis need seisukohad, mida ma tahtsin tsiviilvastutuse korra kehtestamise kohta väljendada see ei ole asi, mida ma põhimõtteliselt tagasi lükkan, ma ei ole ka selle vastu, et tõendamiskohustus ümber pöörata. aga me peame seda natukene täpsemalt sõnastama ja arvestama selle, et kuidas seda põhimõtet tegelikkuses hakatakse rakendama ja nüüd siis minu järgmised kolm punkti, millele ei lähe nii palju aega. Need on need äh, punktid, mis puudutavad siis äh, Äh, meetodeid huvide konflikti ja seda, et reitingutele äh, toetutatakse liiga palju. Nende kolme punkti puhul siin on äh, tegelikult rohkem võimalusi kokkuleppeks meil omavahel, vähemalt kui ma praegu ähm, olukorda vaatan, eriti mis puudutab siis liigset tuginemist reitingutele. põhimõtteliselt mulle tundub, et me oleme saavutanud kokkuleppe. muudatusettepanek number neli. Euroopa Keskpanga seisukohale viidatakse siin äh, sellele, et finantsinstitutsioonid äh, siis äh, tuginevad liiast reitinguagentuurile, siin on muuseas üsna mitu head ettepanekut sees ja ühtlasi arvan ma, et äh, täiesti võimalik on meil üleminekuperioodide osas kokkuleppele jõuda, üleminekuperioodid siis äh, selle põhimõtte rakendumisele mina mõtlesin kuuekuulisele perioodile, on neid, kes pakkusid välja kolm aastat, <laughs> aga ma arvan, et äh, me ju võib-olla jõuame kokkuleppele seal kusagil vahepeal. ma tahaksin rõhutada ka seda, et äh, tõsiasi, et see arutelu siin üldse praegu toimub äh, reit-, reitinguagentuuride rolli kohta on juba tekitanud olukorra, kus reitinguagentuuride reitingutest ilmselt äh, tulevikus nii palju enam ei lähtuta, me oleme näinud, et osades riikides, näiteks Taanis, on juba lood-, loobutud äh, nendest johtumisest, see ei ole sugugi mitte äh, negatiivne minu meelest, ma ei taha mitte kedagi siin karistada aga ma arvan, et äh, jutt käib pigem äh, autonoomia suurendamisest äh, investorite huvides, kelle jaoks see põhimõte ju üldse sisse tuuakse. nüüd meetod. jällegi väga oluline küsimus. nii nagu on oluline ka läbipaistvuse küsimus praegu on väga palju arutelusid mitte ainult Euroopas, aga ka Ühendriikides äh, selle kohta. ma näen, et teatavate pankade reitingute alandamine USA-s äh, on juba äh, finantsringkondades kõlakaks olnud, nii et äh, Äh, väga kriitiliselt suhtutakse reitinguagentuuride töösse, eriti arvestades neid kriteeriume, mida kasutatakse reitingu alandamise põhjendamiseks. mina arvan, et äh, meetodi osas on meil kindlasti võimalus jõuda ühisosani ja võib-olla me saaksime öelda nii, niimoodi, et äh, Euroopa väärtpaberituru järelevalve roll oleks tõendaja roll, aga nad ei pea mitte kuidagi hindama töö kvaliteeti. ja ma arvan, et see vastab nendele muudatusettepanekutele, mille üsna mitu kolleegi esitasid. ühtlasi äh, oleme me ühtsel seisukohal ka üsna mitmes teises äh, punktis eriti ESMA ja Euroopa Reitinguagentuuri küsimuses. mitmed muudatusettepanekud teevad ettepaneku, et äh, on vaja kiiresti paika panna, äh, vabandust, arvesse võtta terve rida konkreetseid kriteeriume mida silmas pean, need on need muudatusettepanekud, mis võtavad kaalumisele ka keskkonnariskid. ja need muudatusettepanekud, mis räägivad vigadest või vea võimalikkusest. ja minu viimane punkt, huvide konflikt. ka siin ma arvan, et et äh, on võimalik leida lahendus, sest et muudatusettepanekud, mis puudutavad läbipaistvust, lähevad kokku öö, äh, üksteisega, nii nagu ka öö, äh, öö, aktsionäride osaluse öö, piirmäärade osas. komisjon on teinud ettepaneku viie protsendi peale minu enda muudatusettepanek kakskümmend üheksa üritab äh, jõuda kompromissini. ja sellele muude-, viitas muuseas ka volinik ise enne uute ettepanekute esitamist. tegelikult nende ettepanekute esitamisel kolleegid, ma vabandan, et ma teie aega nüüd nii palju siin raiskasin oma jutuga. kindlasti on väga palju asju, mis jäi mul ka kahe silma vahele. ja et kui teil on lisaküsimusi, siis äh, olen valmis nendele vastama. ma vabandan, kui äh, teie muudatusettepanekud mõnedest mul libisesid praegu peast, aga veel mõned lõpetavad märkused ma arvan, et reitinguagentuuride temaatika on selline, kus äh, tegelikult poliitiliselt on tegemist väga delikaatse teemaga. Äh, arvet-, arvestades viimaseid arutelusid ja seda, et väga paljudes riikides käivad valimiskampaaniad, miks on asi delikaatne? sellepärast, et avaliku huvi selle vastu on väga suur. Euroopa Parlamendi saadikuna ning Euroopa kodanikuna ühtlasi arvan ma, et meil lasub kohustus äh, koostada novaatorlik, mõistlik ja ilusti tasakaalus olev äh, lähenemisviis. me ei peaks äh, endale võtma seda riski, et jätame välismaalase sellise mulje, et äh, meie ettepanekud mitte midagi praeguses raamistikus ei muuda ja et äh, me jätame asjad samamoodi, nagu need on olnud seni. sellest ei oleks mingisugust kasu äh, meiesugusele institutsioonile. suur tänu. suur tänu, Leonardo. see on meie ainus päevakorrapunkt momendil, nii et aega on palju, aga ma tean, et on kolleege, kes peavad minema hääletama mujale ja ma saan aru, et Ashley Fox peab minema teise komisjoni, nii et teiste variraportööride äh, toetusel äh, annan ma Ashley Foxile kõigepealt sõna. Um, suur tänu, proua esinaine, suur tänu, härra Tomici äh, hea töö eest. Te ütlesite, et krediidireitinguagentuurid on poliitiliselt tundlik teema ja tõsi ta on, aga ma arvan, et meie äh, poliitikutena ei peaks kindlasti reitinguagentuure mitte süüdistama, äh, sellepärast et valitsused on liiga palju raha kulutanud. me oleme tänases olukorras, kus reitinguagentuurid näivad äh, omandavad suuremat võimu kui valitsused. see on sellepärast, et valitsused on ise seadnud ennast nõrgemale positsioonile, nad on liiga palju kulutanud ja liiga palju laenanud ja seda liiga pika aja jooksul. see on Ühendkuningriigi puhul tõsi, nii nagu teistegi riikide puhul. Ühendkuningriigi valitsus püüab nüüd saada eh, segadusest välja, kuhu me oleme aastakümnete jooksul ennast sisse mässinud, nii et ma kindlasti arvan, et reitinguagentuure süüdistada ei tohi, poliitikud seda teha ei tohiks. reitinguagentuuride süü ei ole see, et valitsused, eh, valitsustel napib raha. Eh, mis puudutab riigivõlga, siis eh, mina olen selle vastu, et tellimata reitinguid ei tohiks olla, ma arvan, et reitingute tellimine aitab valitsustel olla õiglane ja aus, ma arvan, et reitingu vähendamine on oht äh, millele vähemalt Ühendkuningriigi valitsus äh, suhtub sellesse väga tõsiselt äh, ning see paneb piirid kulutamisele peale. see on tõsi ka teiste Euroopa valitsuste puhul, ma arvan, et me peaksime kõik äh, kulutama vähem ja laenama vähem. ma ei ole nõus, et me peaksime sisse seadma Euroopa avaliku institutsiooni, mis peaks Euroopa riikidele reitinguid koostama ma olen kindel, et kui see praegu oleks olemas, siis oleks kõikidel Euroopa riikidel kolm A-reiting. sellepärast, et äh, see avalik institutsioon saaks äh, Euroopa vahenditest rahastatud, äh, seetõttu ei oleks ta sõltumatu ja seal puuduks ka igasugune usaldusväärsus. aga ma olen nõus sellega, et kui tellimata reitinguid antakse, siis peaks seda tegema siis, kui turud pangapäeva lõpuks ja ma arvan, et kui peale börsipäeva lõppu näiteks äh, New Yorgis äh, reede õhtul, äh, kui börs suletakse ning enne, kui Aasias börsid avatakse, selle vahe sees tuleks see reiting välja anda. sellele ettepanekule ei ole ei siin toetust ega ka nõukogus ja ma arvan, et kui Äh, konsensus on olemas, et me peaksime konkurentsi tugevdama, aga me ei tohiks siin viidata rotatsiooni põhimõttele, mis on kohustuslik, sest see on keerukas, see toimib turujõudude vastu ning see ei ole mitte kellelegi abiks. ma arvan, et äh, me peaksime otsima sellist võimalikku ettepanekut ja nõukogu rääkima äh, selle üle, kuidas konkurentsi toetada näiteks kui kasutatakse ühte kahte või rohkemat äh, reitinguagentuuri, siis äh, peaks olema üks nendest väike agentuur. Äh, kas me räägime siin kümnest protsendist maksimummäärast või kahekümnest protsendist, nagu härra Klint siin ette pani, või me jätaksime lihtsalt väärtpaberituru järelevalvele sellise kohustuse, et nad peavad jälgima, et konkurents agentuuride vahel oleks ning et esma teeks ettepaneku siin äh, teatud äh, erinevate reitinguagentuuride kohustam-, kohustusliku kasutamise kohta. ma arvan, et reitinguagentuurid peaksid pidama silmas, et tänane seis, äh, kus kasutatakse peamiselt kahte poolt äh, suuremat agentuuri, ei ole vastuvõetav, konkurents peab olema suurem siin vallas. ja lõpuks tsiviilvastutuse küsimus Äh, minu jaoks ei ole üldse veenev, et äh, tänase vastutussüsteemi muutmine mm, asja paremaks teeb. tsiviilvastutuse kohustus kahekümne seitsmes liikmesriigis on praegu erinev. me peame tagama, et liikmesriigil oleks tsiviilvastutuse süsteem, aga liikmesriigid peaksid ise vaatama täpselt, kuidas äh, kadude eest vastutust kanda täpselt nii, nagu praegu on. ma ei mäleta, härra Dominici, et te oleksite rääkinud kolmandate riikide reitingutest, ma arvan, et see on tõsine murepunkt ja minu lootus on see, et komisjon saab äh, äh saab toetada seda, mida härra Klients eelmises raportis juba välja tõi, nimelt äh, siirdeperiood peab olema, üleminekuperiood peab olema pikem ning me ei tohi kindlasti kolmandate riikide jurisdiktsiooni põhimõtet äh, siin rakendada. see võib äh, mõjutada väga oluliselt äh, seda kapitali suurust, mida peavad Euroopa ettevõtted omama. ettevõtetel ja pankadel juba on praegu probleeme laenuraha saamisega, nii et me seda kindlasti ei tohiks raskemaks muuta. suur aitäh, härra esinaine, et mulle sõna andsite! suur tänu! meil ei ole Rahvapartei variraportööri kohal, aga kas Jean-Pauli äkki keegi esindab? küsib esinaine. tahate hiljem sõna võtta? hästi, siis äh, Klintsvold, palun. suur tänu, härra, proua esinaine. kõigepealt äh, ma olen nõus oma kolleegidega Äh, ja nende sissejuhatavate sõnavõttudega, tõepoolest tegemist on poliitiliselt väga tundliku teemaga ja just eriti, kuna teema on nii tundlik, äh, siis me peame olema ettevaatlikud äh, selle käsitsemisel, nii et me liiga emotsionaalselt sellele ei läheneks tõsiasi on, et riigid ei ole mitte rasketes oludes täna mitte reitinguagentuuride pärast, vaid sellepärast, et nad on liigselt võlgu võtnud. ja see loomulikult on osa üleilmsest majanduskriisist ning majanduskriisi põhjustavad, on põhjustanud osaliselt ka ebatäpsed reitingud võtan nüüd järjekorras äh, kõik olulised punktid ja alustan mm, siin riigivõla reitingust. ma ei arva, et me peaksime keelama äh, reitingut äh, riigivõlale Ehm, probleemid on seotud liigse tuginemisega nendele eh, reitingutele. kui me liigse tuginemise probleemi lahendame, siis eh, riigivõlakirjade reiting eh, on kindlasti vähem tundlikum küsimus, kui see praegu on. ma ei ole kindel, et õige vastus siin on sisse seada sõltumatu avalik reitinguagentuur ma arvan, et selline agentuur ei saaks olema sõltumatu, varem või hiljem äh, saab see tugeva poliitilise surve osaliseks. ja ma olen nõus, et meil on institutsioone, ähm, mis saavad usaldusväärsust hinnata OECD, äh, riikide keskpangad ja ka näiteks Euroopa Keskpank kui me anname selle ülesande Euroopa Keskpangale, siis me näeme ka, et varem või hiljem tekivad äh, siin lahkhelid, kas tegemist, äh, kas üks või teine üksik äh, riik on õiglaselt saadud hinnatud ja Euroopa Keskpangale oleks see kindlasti väga halb, seda tuleks vältida. Mm, kui me vaatame siin eurovõlakirjade sisseviimise võimalikkust, siis see ka kindlasti ei aita. Äh, teine küsimus, mida Ashley Fox puudutas, oli rotatsioon. ma ei ole kohustusliku rotatsiooni põhimõtte toetaja. Äh, ma näen aga probleemi ka selles, et konkurents on ebapiisav. Äh, olen arutanud seda suurte ettevõtete juhtidega Saksamaal ning reitinguagentuurid on öelnud, et äh, teenuse hinnad kasvaksid kahekordseks täpselt samade teenuste eest, mida osutatakse täna. väga selgelt äh, teatud agentuurid siin kasutavad ära oma monopoolset seisundit, äh, see ei ole jah, väga kena, aga teisest küljest ma ei tea ka seda, kas kohustuslik rotatsioon, nii nagu komisjon on ette pannud, aitaks äh, seda olukorda lahendada meil on kindlasti rohkem äh, vaja kasutada reitinguagentuure. me kindlasti ei peaks piirama siin ennast kahe või kolme agentuuriga, kes äh, on turul äh, domineerivas positsioonis. kolmas küsimus oli tsiviilvastutus, erinevalt Ashley'st ja härra Domenitšiga, Domenitšiga kooskõlas arvan ma, et tsiviilvastutuse küsimus on vajalik, aga seda on vaja tuginedes õiguslikele põhimõtetele, nii nagu liikmesriikide õigussüsteemid seda ette näevad. ja ma arvan, et tavaliselt peaks hageja tulema välja piisavate tõenditega selleks, et äh, otsus tema kasuks langeks. küsimus ei ole siin reitinguagentuuride karistamises, sest nad on tulnud tulnud äh, välja ebatäpse või halva kvaliteediga reitinguga. me räägime siin lihtsalt sellest, et nad peaks olema vastutavad, kui nad äh, rikuvad neid reegleid, mida me sisse viia püüame. või äh, vastutus ka sellel juhul, kui on olnud tõsine huvide konflikt ja see on eriti just eh, struktureeritud eh, finantstoodete puhul nii. Eh, kui meil oleks olnud määrus kehtiv juba varem, siis oleks ka varem juba kohtujuhtumeid võidetud. nii et küsimus on siin määruse reeglite rikkumises. aga tõepoolest Euroopa Liidu kahekümne seitsmes liikmesriigis on erinevad õiguspõhimõtted ja pikalt on võtnud juba harjumist see mõte, et ühtset harmoneeritud õigussüsteemi äh, ei saagi olema. nüüd liigne toetumine reitingutele äh,. Domenici viitab siin Euroopa Keskpanga arvamusele. Eh, Euroopa Keskpank peaks olema ise heaks musternäidiseks äh, Nad äh, ütlevad, et reitinguagentuure tuleks kasutada ja nad viitavad reitinguagentuuridele nimepidi, äh, kolmele äh, kõige tuntumale nende hulgast, siis mainitakse veel lisaks ühte reitinguagentuuri Kanadast. ja siin me peame olema täiesti kindlad, et investorid, eriti just institutsionaalsed investorid, suudavad äh, ka omale vastutust võtta ning üleminekuperioodil, kas me räägime siin poolest aastast äh, või kolmest aastast, äh, selle küsimuse ma jätaks praegu avatuks. edasi meetodi küsimus. kahjuks on komisjon siin selgitanud seda olukorda. küsimus ei ole mingi konkreetse olulise meetodi heakskiitmine, vaid rohkem menetluslik, menetluslik ning kuidas menetlust rakendatakse. kui meetodeid hindamiseks muudetakse, siis tuleb sellest muutus, muudatusest ka teada anda ning ühekuuline mm, reageerimisperiood tuleb siia jätta ma arvan, et äh, sellega ma olen nõus. ma arvan, et me peame olema siin äh, ettevaatlikud, kui me räägime reitinguagentuuride ärimudelist ja selle keerukamaks muutmiseks kui registreeritud kasutaja mudelit kasutada, siis ma ei tea täpselt, kuidas reitingutega siis edasi läheb, kas tulemusi üldse avalikustatakse. edasi viimane punkt, mis puudutab huvide konflikti. ma arvan, et kolleegid on juba kõik vajalikku ära öelnud. Need peame tagama, et, et siin ei oleks liigset mõju, kui tegemist oleks indekseeritud fondiga, mis ületab äh, viit protsenti kehtestatud aktsiaosaluse maksimummäära, komisjon on seda puudutanud ka oma tekstis, ja ma arvan, et see, mida komisjon on siin ette pannud, on, on väga hea lahendus minu arust on kahetsusväärne, et viimase pooleteist aasta jooksul või, või ka kahe aasta jooksul on kolmandate riikide küsimuste reguleerimine kõrvale heidetud. mulle näib, et meie arusaamine mineviku tegutsemisest on nüüd muutunud me oleme siin äh, võrdlevat alust nõudnud ja kui seda ei ole, siis ma kardan, et oht on selles, et reitinguagentuurid, mis, mille peakorterid asuvad kolmandates riikides, neid kasutatakse kinnitava info saamiseks. ja ma arvan, et see oleks äh, äh, ohtlik, see võiks tähendada seda, et äh, võiks öelda, et e-, Euroopal on teatud äh, erikaitse, tulemüür, ähm, aga need müürid võivad saada meile endale vangi, äh, kongiks. nii et raportöör on püüdnud siia kaasata variraportööride ettepanekuid ja see oli väga vajalik arutelu. suur aitäh ja nüüd Philipp, palun suur tänu, nagu sa, Sharon, ütlesid, siis ma asendan Pascali. kõigepealt ma tahaksin äh, olen nõus sellega, mida Wolf ütles raportöörile praegu, suur aitäh variraportööride kaasamisel juba väga varajases äh, staadiumis äh, ning selle eest, et te olete väga hea aluse loonud edasiseks tööks. Cathy Ashley alustas äh, juba äh, poliitiliste äh, kommentaaridega siin sissejuhatavas sõnavõtus, mina lähen sama teed. mul on juba kõri auguni sellest, et me alustame alati juttu sellest, et reitinguagentuurid on kriisi põhjustanud, aga teised inimesed ütlevad, et valitsused on väga halvasti seda mängu mänginud. ma olen sellest tüdinud, sest liiga lihtne on ükskõik kumba nendest argumentidest e-, edasi tuua. ma saan aru, Äh, Ashley äh, argumendist, et reitinguagentuure on vaja selleks, et valitsusi kontrolli all äh, au, kontrolli all ja ausana hoida. aga Ashley'le tahaksin ma öelda, et äh, kes siis hoiab reitinguagentuuri äh, kontrolli all? tundub, et reitinguagentuurid on nagu mingisugune kõrgem võim äh, ja valitsused on nende, nendele allutatud. ei, inimesed on mõlemal pool ja seetõttu me ei pea hoidma mitte äh, Äh, ainult valitsusi kontrolli all ja, ja ausana, vaid ka reitinguagentuure peame hoidma ausana. Äh, me kindlasti ei tohiks süüdistada äh, reitinguagentuure halva finantsjuhtimise pärast erinevates riikides, aga nad ütlesid, et need riigid on täiesti, riigi võlakirjad on täiesti riskivaba äri ja nüüd on nad muutnud oma arvamust, nii et ma kindlasti ei annaks blankotšeki ei valitsusele ega ka reitinguagentuuridele. Äh, ja sellepärast me siin täna olemegi. teine küsimus, äh, mis puudutab äh, avaliku reitinguagentuuri ja liigset toetumist reitingutele, minu arust on need asjad omavahel seotud, nii et <clears throat> kui me suudame peaaegu ametlikku reitinguagentuuride rolli vähendada, see on ühise hüve tootmine, see on iga võla kirjade emitendi usaldusväärsuse hindamine, kui me nende ametlikku rolli äh, siin äh, tõsiselt võtame, siis me peame mõtlema ka, et kas oleks vaja sellist äh, ühtset reitinguagentuuri. kui me reitinguagentuuride rolli aga alla surume, siis on nende mõjuvõim ka väiksem. ja siin on Ashley ja Wolfi ettepanekud väga head äh, konkurentsi suurendamiseks, kui me reitinguagentuuride ametlikku rolli vähendame, konkurentsi aga suurendame, siis me leiame ehk ka hea tasakaalu. edasi, Diego Feio ja Euroopa Võlaagentuuri loomine ma ei ole järeldustega siin nõus, aga ma olen Wolfiga põhimõtteliselt nõus, et see on eurovõlakirjade sisseviimine ja seda me ju tahame. Äh, kui me tahame Euroopat ühtsena ja koos hoida, siis sinna me ka ükskord jõuame, aga me kindlasti ei tohiks seda mitte segada praegu reitinguagentuuride alase arutelu sisse. Mm. edasi punkt, mille suhtes meil on väga tugevad, äh, tugevad arusaamad endal, kõigepealt äh, me peame numbritepõhisele süsteemile minema, mina ise olen ju inseneriharidusega, nii et loogiline, et me tahame numbreid ja mitte sõnu. meil on vaja numbreid äh, reitingutele ja mitte tähti, nii nagu praegu kasutatakse, sest tehed loovad liiga palju äh, sümboolseid tähendusi, seda vaja pole äh,. edasi metodoloogia, meil on vaja võtta arvesse erinevaid riske, äh, me peame arvetama, arvestama ka nende riskidega, mida minevikus on alahinnatud, sealhulgas keskkonnariskid. me teame seda, et ettevõtete majanduslik tervis sõit, sõltub ju keskkonnast. kui me vaatame Tai üleujutusi näiteks eelmisel aastal, siis need üleujutused äh, kõvaketaste tootmise äh, sektorile panid täieliku paugu äh, nii et kui me räägime elektrooniliste tootete tootmisest, siis kindlasti keskkonnamõjud siin on ja ettevõtete majandustulemusi ka mõjutavad, seda tuleb arvesse võtta. nii et eh, keskkonnarisk on majandusrisk, on krediidirisk. nii et eh, seda tuleb kindlasti arvestada. Eh, siin avalikustamise klausel artikkel kaheksa, me ei peaks kindlasti äh, mitte ainult teatud finantsinstrumentidele seda rakendama, siia peaks nii emitentide kui investorite ühiskomisjon selle otsuse võtma. see on ka koht, kus me usume, et väiksem ametlik reitinguagentuuride roll ja suurem konkurentsimudel äh, oleks parem, kui meie maksemudel oleks selline, et äh, emitentidel on vabamad käed, oleks süsteem ka ausam ja me tahame, et komisjon uuriks kõikvõimalikke maksmismudeleid siin, mis relevantsed on. me kindlasti ei taha, et reitinguagentuurid sekkuvad poliitikasse, kui reitinguagentuurid hakkaksid poliitiliselt tegema ettekirjutusi, siis kindlasti on see asi, mida me ei toeta, igal asutusel on oma roll ja reitinguagentuurid ei tohiks hakata poliitikutes edasi liigne tugilemine, sellest ma rääkisin, rotatsiooni küsimus, me oleme nõus, et komisjoni ettepanek on ilmselt liiga karm, aga me kindlasti julgustaksime mm, sellist lihtsamat rotatsioonisüsteemi äh, teid vaatama, me tegime sellealase muudatusettepaneku, ehk võiksime seda arutada enne, kui me kogu rotatsiooni idee üldse kõrvale heidaksime nii et äh, arutelu sellel teemal oleks teretulnud, aga see ei ole kindlasti ähm, mitte liberaalide ettepaneku äh, vastane ettepanek. suur aitäh tähelepanu eest! Uh, suur tänu, nüüd jõudis kohale Jean-Paul, nii et ma annan kohe talle sõna. Teist väga kena, proua esinaine. Äh, viimasena tulen ja esimesena saan sõna, väga tore! aga ma vabandan, et ma jäin hiljaks, ma kohtusin härra Van Rompuyga ja teinekord äh, on natukene raske panna äh, ülemkogu presidendi ajakava klappima minu omaga, nii et äh, kõigepealt tahaksin tänada et raportöör minuga on rääkinud sellest asjast ka nelja silma all ja ta ilmselt teda ei üllata see, et meie võitleme samuti hea meelega liigse tuginemise vastu ja reitingute usaldusväärsuse suhte ja seega on vaja seadusandlust kindlasti. teine punkt, millest ma räägiksin, on see rotatsiooni põhimõte, mina isiklikult olen sellele vastu, mulle tundub, et see ei tooks mitte mingisuguseid nähtavaid tulemusi nimelt äh, hoopis võiks äh, tekkida oligarhia, kaks suurt reitinguagentuuri jääksid turul siis valitsema ja minu meelest see ei ole hea ettepanek mina äh, äh, ei taha härra Barnielile, kes on mu suur sõ-, sõber, äh, küll äh, raskusi tekitada, aga ma tema ettepanekuga seekord nõus ei ole. tsiviilvastutuse äh, korra kehtestamine minu meelest tuleb eraldada selge haldusvastutusele äh, võtmine ja tsiviilvastutusele võtmine äh, kui reitinguagentuur määrusi ei täida, siis on ju ette nähtud konkreetsed sanktsioonid, aga see äh, haldusvastutus või distsipliinvastutusele võtmine ei peaks endast tähendama tsiviilvastutuse korra kehtestamist äh, ja vähemalt mitte tavapärasele tsiviilvastutusele ja see tähendab seda, et reeglid peaksid praegu jääma nii, nagu need on erinevates liikmesriikides, näiteks Prantsusmaal Äh, peab tsiviilvastutusele võtmiseks kõigepealt äh, tõendama seda, et äh, on kavatsetud viga teha ja viga on tehtud ja need seosed selgelt välja tooma. nüüd kui me tõendamiskohustuse täiesti ümber pöörame, siis ilmselt on kohtu äh, Äh, istungeid äh, palju, mis jäävad äh, lahendita ja sellega liiga kaua raisatakse aega, nii kohtute aega kui kõikide teiste aega. nii et ma oleksin ettevaatlik. mina teeksin ettepaneku mingisugune tasakaal siin saavutada, ehk teisisõnu, see, kes arvab, et reitinguagentuuril on tõendamiskohustus, peaks kõigepealt viitama sellele, mis on äh, Äh, viga, mille reitinguagentuur on teinud, kas nad on kavatsenud seda teha ja äh, omalt poolt peab siis ähm, reitinguagentuur vastama. täiesti selge on see, et investoritel või klientidel kogu infot ei ole, aga reitinguagentuuridel on. ma arvan, et niimoodi võiks see olla loomulikult äh, kõigepealt on äh, ju oluline see, et me saame üldse otsustada, kes selle kahju siis kinni maksab äh, ja, ja kahjusumma iseenesest tuleb siis hiljem mängu, kõigepealt tuleb viga tõendada ja siis alles hakata rääkima sellest, kui palju peab hüvitist maksma ja kes selle maksab. nüüd kolmandad riigid ma arvan, et siin ei tohiks taas avada arutelu, mis esimese kahe tekstiga juba tegelikult lahendatud sai. ühe asja ma veel ütleksin, see on poliitiliselt väga oluline, nimelt riigivõla reitingud. me oleme näinud seda mitu korda, et äh, nõudnud seda mitu korda, et äh, reitingud antakse teatud kalendri kohaselt, loomulikult reitinguagentuuril peab jääma võimalus riigivõlga, äh, riigi, riigivõlale reiting anda. Äh, see, et reiting esitatakse ECOFIN-i ajal või eelarve vastuvõtmise ajal, ei ole õige, see šokeerib ainult inimesi ja, ja seega on selle asja vältimine täiesti põhjendatud. aga mis puudutab äh, mm, neid riigivõla reitinguid, see võimalus peab reitinguagentuuridele jääma, aga see peaks toimuma siis vastavalt konkreetselt varem kokku lepitud äh, kalendrile, näiteks iga kolmas reede äh, kvartalis või äh, pärast börside selgumis, sulgemist ja enne nende avamist nädalavahetusel ja nädala alguses ja mulle tundub, et keskpikas perspektiivis oleks see natukene realistlikum ettepanek nüüd äh, Euroopa äh, reitinguagentuurid, jah, äh, nemad võiksid hinnata antud reitinguid, kui nad arvavad, et antud reiting ei vasta öö, tingimustele. nii palju siis minu poolt praegu nendest punktidest, mis mulle on olulised, aga meie raportöör on ära teinud tõesti väga tubli töö ja ma olen veendunud, et lõpptulemuseks on kõrgekvaliteetne tekst, mis on täienduseks kahele esimesele doktile, dokumendile siit parlamendist, nagu te isegi aru saate, arusaadavatel põhjustel. mulle need kaks esimest dokumenti on väga südamelähedased, suur tänu! suur tänu! nüüd järgmised kõnelejad. kõigepealt Burkhardt Herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Auch von mir erstmal herzlichen Dank. Suur tänu, proua esinaine. Mina tahan samuti tänada raportööri suurepärase tehtud töö eest viimastel nädalatel on tal kindlasti väga palju vaeva tulnud näha, et kõiki kolleege ja variraportööre ja kõike, kõiki rahuldada. mõned asjad, mida ma tahaksin lisada mõningates punktides olen ma nõus härra Feioga, kes on praegu juba töö, tagasi tal Portugali, see puudutab rotatsiooni, aktsionäre ja konkurentsi. mis puudutab aga võlaagentuure, siis selles osas ma temaga nõus ei ole. põhimõtteliselt olen ma raportööriga nõus, samuti olen nõus komisjoniga ma olen veendunud, et meil on tarvis rohkem usaldusväärsust ja läbipaistvust reitinguagentuuride osas, mis puudutab turu kontsentreerimist, siis on meil tarvis in-, huvide konflikti vähendada nii palju kui vähegi võimalik ja tuleks üle, ümber vaadata ka riigivõlale lähenemise küsimus. ma olen tsiviilvastutuse poolt samuti, minu arust on see igati põhjendatud ja mis natukene nüüd selgitan tsiviilvastutuse küsimust. minu arust on see vajalik. ja siis ma arvan ka, et tuleks lisada täiendavaid üksikasju, et selgitada süütuse presumptsi-, presumptsiooni kehtimist ka reitinguagentuuride puhul. hädavajalik on ka vähendada sõltuvust välisreitingutest ning tänaselt turult puudub see, et me saaksime spekulantidega midagi ette võtta, aga omal turul saavad edu saavutada ainult need, kes oma turule, turgu usuvad. kui me uue reitinguagentuuri võtaksime kasutusele, siis see aitaks meid ainult piiratud koguses, sellepärast et eelkõige peab see uus agentuur ju ennast usaldusväärseks tegema, selles meie teda aidata ei saa. avaliku agentuurid oleksid üks võimalus, aga kui me hakkame innustama täiendavat konkurentsi olemasolevate agentuuride vahel, ma ei tea, kuivõrd suurt sellest, kasu sellest oleks. nüüd turuosa, reitinguagentuuride turuosa me eriti suurendada ei saa, aktsionärid, selle küsimusega on võib-olla mindud minu arust natuke liiga kaugele, nüüd huvide konflikti osas läheb minu arvates ka raportöör natukene liiga kaugele. kui me räägime agentuuris ostjatest, siis samuti, siis mulle tundub, et need meetmed, mida nende suhtes pakub välja raportöör, lähevad natuke liiga kaugele. veelgi, see säte oleks veelgi küsitavam, kui me vaataksime seda kooskõlas rotatsiooniga või ühenduses rotatsiooniga, turul on praegusel hetkel väga palju osalejaid, kes arvestavad erinevate reitinguagentuuride seisukohti ning sellest seisukohast lähtudes oleks rotatsioon võib-olla hea mõte, kuid praeguses olukorras äh, ei tundu see eriti praktiline olevat. kuidas on võimalik toodet, tootele reitingut määrata, kui kolm kõige suuremat reitinguagentuuri on äh, parasjagu suhteliselt viletsas olukorras ja väikesed ei tea, kuidas tegelikult toodet, tootele reitingut anda nüüd rotatsioon ja selle mõjud, näiteks nagu turu volatiilsuse kasv või siis reitingu kvaliteetide lang-, vähenemine, viletsamaks muutumine, vot need on võib-olla asjad, mille osas tuleks veel arutada ja ma arvan, et terve hulk punkte vajab veel täiendavat arutamist ning loodan, et ka minu muudatusettepanekutest on ka. suur tänu ja järgmisena Peeter Siimon jah, Burkhardt, nüüd ma saan lõpuks ometi öelda, et ma ei ole sinuga nõus ja ütlen ka kohe, miks. kui vaadata Euroopa äh, meditsiiniagentuure, siis nemad ei saa eh, farmaatsiaettevõtetes aktsiaid omada ning täpselt sama olukord on ka siin täiesti selge on, miks meditsiiniagentuur ei saa omada aktsiaid farmaatsiaettevõttes ja siin kehtib ka täpselt seesama põhimõte. niisiis reitinguagentuurid, mis ettevõtetele reitinguid annavad, ei tohi nendes samades ettevõtetes aktsionärideks olla. nii et miks me siis siin peaksime mingisugust teistsugust põhimõtet kasutama? me kasutame seda põhimõtet erinevates teistes Euroopa Liidu ametites ja agentuurides, näiteks meditsiinis, nii et põhimõtteliselt kui reitinguagentuur annab mingisugusele ettevõttele oma hinnangu, siis ta ei tohi omada selles mitte mingisugust omahuvi. sellist öö, äh, asja ma ei soovi ja see selles osas olen ma täiesti vastupidisel arvamusel kui sina, kuna me huvide konflikti ei soovi, siis peab olema täiesti selge, et reitinguagentuurid ning reitinguagentuuride töötajad ei tohiks aktsiaid nendes ettevõtetes omada, mida nad hindavad ja samuti ei tohiks nad omada mitte mingisuguseid teisi finantsinstrumente, mis võib-olla mingisugusel moel tuginevad selle ettevõtte aktsiatele. kui selline ettepanek läbi läheb, siis huvide konflikti ei ole ning seetõttu mina soovitan tõesti, et me kasutaksime seda reeglit ja kasutaksime seda ka riigilaenude puhul. niisiis, krediidireitingu, krediidireitingu agentuurid ega nende töötajad ei tohi omada ei aktsiaid ega mitte mingisuguseid teisi struktureeritud finantsinstrumente nendes ettevõtetus, millele nad hinnangut annavad. sinuga ma selles osas ei nõustu, me oleme täiesti erineval arvamusel selles küsimuses. nüüd on mul teine punkt, millele tahaksin tähelepanu juhtida, see on ka oluline, võib-olla igaüks ei pannud seda tähele. komisjon räägib, et reitinguagentuurid peaksid oma veebilehekülgedel avaldama informatsiooni kõikide ettevõtete ja võlainstrumentide kohta, mida nad hindavad, aga see on tegelikult väga raske. on ju üsna selge, et läbipaistvuse mõttes oleks tore, kui see nii oleks, aga see ei pruugi olla alati aktsiaid emiteerivate ettevõtete ja ühenduste huvides. siin võib alati tekkida turuspekulatsioonide oht just siis, kui me aktsiatest räägime, nii et ma arvan, et meil on tarvis niisuguseid järelevalvajaid või reitinguagentuur peaks teatama, millal ta kavatseb anda oma hinnangu ettevõttele, mis on omakorda aktsiaid emiteerimas. nii et seda reitingut ei tohiks siiski avalikustada enne aktsiate emiteerimist ning siinkohal oleks tarvis meil mingisugust kontrolli ja samuti teatavaid, teatavaid reegleid, mis kogu seda tegevust reguleeriksid, suur tänu. suur tänu, nüüd ma olen iseennast pannud kõnelejate nimekirja, kas keegi soovib veel sõna enne mind ja palun, Udo. suur tänu, proua esinaine eelmise parlamendi ajal alustasime me juba reitinguagentuuride küsimuse arutamist, härra Koses, härra Klints töötasid selle küsimuse kallal ja ma olen pisut ärritatud praegu, sellepärast et me arutame tsükliliselt neid reitinguagentuure. Äh, sotsiaaldemokraat parlamentide esindajana eelmises parlamendis, kui me arutasime neid küsimusi, me soovisime, et see diskussioon oleks väga selge. me tahtsime tõhusat määrust, mida on võimalik selgelt ja arusaadavalt rakendada ja me soovisime ka Euroopa alternatiivi, aga väga paljud kolleegid jällegi ei soovinud seda ning seetõttu oli see sõnastus äärmiselt ettevaatlik ja me palusime, et komisjon asja uuesti üle vaataks. siis tuli majanduskriis, rahanduskriis ning nii komisjon kui nõukogu ei soovinud liiga kaugele minna, kõik ütlesid, et meil on tarvis usaldusväärsust, selgeid reegleid, läbipaistvust, kohustuse ja vastutuse selgust ning me soovime ka luua mingeid alternatiive, et niisugune monopoolne situatsioon ära kaoks? minu arust, kui me siin muudkui arutame ja arutame, siis meil hakkab nagu eesmärk juba silma eest ära kaduma ja me oleme kuidagi oma eesmärgi pisut vähem ambitsioonikaks muutnud. me oleme muutunud vähem nõudlikuks ja väga-väga ettevaatlikud oleme me oma seisukohtade avaldamises arutelu teemal, kes mille eest vastutab. eelkõige peaks vaatama, kuhu me tahame jõuda ja kuskohast me tuleme. praegu on olukord niisugune, et hinnatavat toodet vaadeldakse nagu Ameerika seaduse järgi ja seda peetakse arvamuseks, seega keegi ei ole tegelikult vastutav. reitinguagentuuri ei peeta raha eest ostetava teenuse pakkujaks või lepingu osapooleks, nii et tema annab oma arvamuse ning saab selle eest tasu. mulle tundub, et meie arutelu on väga ettevaatlik olnud ja niisuguses õhkkonnas toimub, et me tegelikult üritame vältida sellist tõsist tugevat määrust. me räägime kogu aeg, et me läheme liiga kaugele, me läheme liiga kaugele me oleme kuulnud ka inimesi ütlemas, et me seda kehtivat mudelit, moodulit ei taha, selleks on võib-olla liiga vara natukene. me peaksime kaaluma ja vaatama võimalusi uuteks mudeliteks, kuid mitte ainult. raportöör on olnud oma sõnastuses üsna vapper. aga samas me soovime ikkagi arvamust, millega me saame minna nõukogust ja mis oleks tugev. kas veel keegi soovib sõna? nii, kui ei soovi, siis ma ütlen ise ka paar asja. ma esitasin mõned muudatusettepanekud, panin nad mitmetesse kohtadesse, et juhtida tähelepanu sellele, mida mina oluliseks pean. suveräänsuse küsimus mm. -hmm täiesti selge on, et sõltumatust on vaja, seda on nimetanud ka mitmed teised, meil ei saa olla niisugust olukorda, et äh, reitinguagentuuridele avaldatakse poliitilist survet või midagi muud niisugust, mis tähendab seda, et antud hinnang ei ole korrektne, ei ole objektiivne ja jätab mingisugused faktorid hindamata. minu arust on suurepärane mõte, et paika pandaks mingisugune ajagraafik, millal reitinguid avaldatakse, nii et meid ei süüdistataks selles, et reitingud on antud poliitiliselt sobival ajal ja igasuguseid konspiratsiooniteooriaid sellega ei kaasneks. kui on olemas ajagraafik, siis kõik täpselt teavad, millal reitinguid avaldatakse ning turgude sulgemise ajal tundub see olevat igati mõistlik aeg. ma tean väga hästi, et see toob kaasa täiendavaid kulusid ning peame kõikidel turgudel tagama järjepidevuse reitingute väljaandmise osas, me ei saa reitinguid niisama lihtsalt muuta nende andmise alust. ma kah olen pisut kõhkleval seisukohal rotatsiooni osas. ma minu arvates komisjon pakub suhteliselt karmi rotatsioonitsükli välja ning minu arust ka see, et millal tooteid hinnata, see pak-, ei ole ka nagu liiga hästi töötav minu arvates. mina pigem pakuksin välja mitte kasutada rotatsiooni. ma pakuksin välja midagi, mis oleks võib-olla natukene vähem variant. ühesõnaga, ma oleks olen nõus ALDE, ALDE fraktsiooni nimel Wolf Klintsi esitatud muudatusettepanekutega. kui me soovime liigset reitingutele tuginemist vältida, siis me peame seda vaatama täiesti eraldiseisvalt selles konkreetses tekstis me seda lahendada ei saa või tegelikult me ei saa üldse seda lahendada sellega, missugused ülesanded me krediidireitingu agentuuridele anname. me peame tegelema siin MIFIDiga äh,, erinevate määr, määrustega, nii et see kõik ei ole nii ilmselge, näiteks kapitalinõuete direktiiv, nii et, et oleks võimalik võrrelda omavahel erinevaid pangandusmudeleid ja muid niisuguseid asju, see annaks meile palju rohkem läbipaistvust ja investoritele oluliselt rohkem võimalusi, mida nad saaksid vaadata lisaks reitingutele. kui me vaatame varipanganduse süsteemi ning instrumentide paljusust ja komplekssust ning samuti seda, kas mingisugust sekkumist saab olla, nagu meile ka MIFID-i kontekstis arutasime, siis oluline, siin me jõuame ikkagi selle juurde, et me ei peaks liigselt toetuma reitingutel, aga samas seda me saame teha ainult siis, kui me mingisugustes valdkondades hakkame kasutama ka teisi, teisi standardeid. me ei saa reitingutele toetumisest või liigsest toetumisest otsekohe ja kiiresti loobuda. me praegusel hetkel alles oleme selle tee alguses, peame võib-olla võtma vastu mõned täiendavad õigusaktid, mis aitaksid seda teha ja võib-olla peaksime mingisugusel ajal ka paralleelselt kahte võimalust kasutama. mulle pakkus üsna suurt huvi dialoog, mis käsitles aktsiate omamise keelamist, minu arust on see üsna huvitav punkt ja ma näen väga hästi, mida Peeter Siimons mõtleb, ma arvan, et väga oluline on, kuidas seda sõnastada ja defineerida, sellepärast et on igasuguseid erinevaid instrumente, riskifonde ja mingeid muid ja seetõttu võib ka juhtuda, et mõni töötaja või hoiab lihtsalt, omab lihtsalt kogemata seal aktsiaid, et ta isegi ei tea seda niisugusel kaudsel moel nii et kui me selle kasuks otsustame, siis tuleb ilmtingimata tagada, et oleks selge, et kui kogemata mingisugustes instrumentides juhuslikult omatakse mingit, mingeid aktsiaid, et siis, et need ei oleks mitte need, millest te seal räägite, sest et kui kõik niisugune oleks kaasatud, siis oleks seda olukorda, olukord tõesti väga keeruline. aga nüüd olen minu, on minu arust mul kõik öeldud ja annan taas sõna raportöörile. Ring... suur tänu, proua esinaine. mina olen väga tänulik oma kolleegidele kõige selle eest, mida nad ütlesid. väga kasulik oli kõik see, mida nad rääkisid ning see on on tähtis panus meie arutelule. tahaksin alustada sellest, et mida ma ütlesin oma esimese sõnavõtu lõpus ning eelkõige nimetades määrust, mis juba kehtib. niisiis, härra Koses. nimetas, et kui olemasolevaid määrusi tõhusalt rakendataks, siis oleks võib-olla olukord selline, et meil uut määrust ei oleks üldse vajagi minu seisukoht on siin teistsugune. mul on tunne, et olemasoleva määruse rakendamine on loomulikult oluline, aga siiski asi on selles, et uus määrus on tegelikult juba meie ees. ja ta on meil siin sellepärast, et me oleme arutanud selles, sellel küsimuse üle väga palju, see on teataval määral tundlik küsimus ning asjaolu, et komisjon, mida nimetas ka härra Klins, valitseb niisugune tunne, et oleks tarvis täiendavaid vastuseid või reageeringuid sellele ning tõsi ta on, ma olen täitsa nõus, me peame meeles pidama seda kogu aeg, et, et tegu on tundliku teemaga ja sellisele küsimusele on vaja reageerida, sellisele teemale on vaja reageerida. võib-olla avalik arvamus peab meid ebapiisavaks oma tegevuses kui parlament ja võib-olla nad ei pea meid ka piisavalt headeks poliitilisteks esindajateks, meid kritiseeritakse palju. nii et mina arvan, et tegelikult oleks õige ikkagi selle tööga jätkata ja üritada tulla lagedale mingi tõhusa ja hästi funktsioneeriva seadusandliku aktiga. võttes arvesse kõiki neid probleeme, millega me hetkel silmitsi oleme, see on üsna julge samm ma arvan, et esialgne oluline põhimõte, millest lähtuda, lähtuda, oleks häälte ja seisukohtade mitmekesisus. inimene peaks olema suutma, peaks olema suuteline võrdlema erinevaid seisukohti ning seeläbi jõudma õigele seisukohale ning seda peaks suutma ka turud. see on, mul on siin ka üks niisugune isiklik probleem, mida me ka juba hommikul puudutasime, nimelt riigivõlale reitingu andmine. ma olen nõus nende kolleegidega, kes ütlevad, et me ei saa jätta niisugust muljet, et me alahindame nende riikide vastutust, kelle riigivõlg on liiga suureks kasvanud. kahtlemata olukord ei ole selline. probleem on pigem selles, et et meie kui Euroopa Liidu institutsioon peame ette võtma selle, et me oma ülesandeid korralikult ja vastutustundlikult täidame ning peame ka väljendama oma seisukohta, mida meie arvates liikmesriigid peaksid tegema ning kui me seda ei tee ja ma ütlen seda nüüd küll väga avameelselt, siis tekib kahtlus, et me tegelikult püüame hoopiski reitinguagentuuridele meele järele olla. et me oleme rahul sellega, ja ma küll ei arva, et me peaksime alahindama võimalust reitinguagentuuridel vabalt avaldada oma seisukohti riigivõla osas ka ebamugavatel hetkedel. ma ei arva, et me peaksime ütlema, et et me oma võimalusest tulla lagedale alternatiividega püüame kõrvale hiilida, ei, ei, seda me küll teha ei saa. ma usun, et tänahommikune arutelu ei jäta kellelegi niisugust seisukohta, et mingisugune Euro Euroopa avalik institutsioon võtab endale nüüd ülesande, mida siiamaani on täitnud reitinguagentuurid. ma tean, et jaanuaris juba arutasime seda küsimust ja sellega kaasneb alati ka kulude küsimus, aga asi on selles ka, et, et riigivõla osas on asi väga suuresti tehnilistes kogemustes ja teadmistes, mida on võimalik kasutada olemasolevatel tingimustel ning ma usun, et et Ashley Foxi seisukoht sellises, selles küsimuses, et kõikidel riikidel oleks niisugusel juhul kolm A reiting, tähendaks ju seda, et kõik see, mida me teeme parlamendis ja mida me teeme Euroopa Liidu institutsioonides, üldiselt on tegelikult täiesti mõttetu. sest et meil on olemas äh, fiskaalpakett, nii, nüüd meie reitinguagentuuridel on loomulikult väga oluline roll mängida, aga ma ikkagi ei arva, et me saaksime Euroopa institutsionaalset agentuuri täpselt samamoodi käsitleda. kui kaua läheb aega? enne kui me saame öelda, et kui te ei pea piisavalt kinni kasinusnõuetest, siis alandatakse teie reitingut ja siis mõne nädala pärast tuleb uus seisukoht, et kui te kohe ei hakka kasvupoliitikat arendama, siis alandatakse jällegi teie reitingut. see võib olla tegelikult, peaks näitama, kuidas saavutada paremat tasakaalustatud selles küsimuses ja samuti tasakaalu erinevate seisukohtade vahel. mina arvan, et on oluline et ka Euroopa Liidu institutsioonidele antaks reitingud. kas need, kes ütlevad, et et sellele tuleb pöörata tähelepanu, jah, aga minu arust on sellele juba piisavalt tähelepanu pööratud. või vähemasti küllalt palju. meil on tarvis ikkagi mitmekesisust, nii nagu ütles ka proua Bowles, samuti on meil tarvis mitmeid kriteeriumeid kaasajastada. ma nüüd liiga pikalt ka kõnelda ei taha. aga mulle tundub, et ma pean ikkagi rotatsiooni küsimust veel puudutama. ma lõ-, mõistan Wolf Klinsi muret sellega seonduvalt filosoofiliselt on küsimus selles, kuidas defineerida heterogeenseid võimalusi, ilma et me ei tuleks lõpuks välja mingisuguse endale vastutöötava olukorraga. me peame ikkagi võtma arvesse seda, et et meil on tarvis niisuguseid meetmeid ja niisuguseid sätteid, nagu on see määrus, mis võimaldaksid turgusid avada suuremale konkurentsile. härra Koses ütles, et praegu olukord selline ei ole. ma vaatasin härra Kosesi muudatusettepanekut pakkumismenetluse kohta ja samuti Wolf Klinti, Klintsi kommentaare. meil on tarvis tagada, et me liigsest komplekssusest üle saaksime. komisjoni ettepanekus on seda hetkel liiga palju, aga samal ajal me ikkagi säilitaksime turud, turgude avatuse ja suurema konkurentsi ning takist- ja ning turule sisenemise ja reitingute andmise turule sisenemise takistusi kaotaksime ära. veel üks punkt, mida ma siin märkasin ja millega ma nõustun, Simonsi väide oli üsna hea, see oli see, mis puudutas huvide konflikti ümberdefineerimist. see on valdkond, kus me ilmselt leiame ühised seisukohad. ja nüüd viimased kaks punkti. nagu ma ise välja pakun ja ka teised on öelnud, me peame tegelema tsiviilvastutuse küsimusega. vastavalt sellele, mida soovitas koos, tuleb kindlasti säilitada selle põhimõte, aga samas tuleks tsiviilvastutuse sisu muuta arusaadavamaks ja konkreetsemaks, eriti ka kolmandate riikide puhul, nagu nii Klints kui Kosees ütlesid, meil on tarvis vähemalt mingisuguseid viiteid sellele kolmandate riikide küsimusele ja selle teemaga tuleb veel arutada arutelusid edasi pidada. ma olen tänulik kõikidele kolleegidele, kes sõna võtsid. ma loodan, et me teeme selle tekstiga mõned edusammud, ma hakkan töötama võimalike kompromisside kallal ja loodan, et me saame seda reitinguagentuuride teemat käsitleda vastavalt vajalikule poliitilisele tundlikkusele. suur tänu seitsmendal juunil on komisjonis nähtud ette selle küsimuse arutamine, loodetavasti me siis jõuame seal selles küsimus kokkuleppele ja juuli täiskogule planeerime minna sellega. suur tänu ning ma arvan, et sellega on meie hommikuse, hommikune sessioon lõppenud, nii et palun, ülejäänud hommik on teil vaba ja tulge tagasi pärastlõunal, aitäh!